alanud ja ma palutan, palun teid vabandada, mind vabandada, aga mu hääl, hääl hakkab kaduma, prantslased ütlevad selle kohta, et mul on kass kurgus, aga Ühendkuningriigis öeldakse, et konn on kurgus, kurgus kinni. nii et tegemist on erakorralise koosolekuga, mis meil täna õhtul on. ja see puudutab väga tähtsaid hääletusi ja kõigepealt tahaksin veenduda selles, et päevakord sellisel, nagu ta on teile välja pakutud, äh, sobib teile ja te olete sellega nõus. nii on, suur tänu. mis puudutab ähm, juhataja teadaandeid, siis tahaksin rääkida esimesest eelarveteemalisest triloogist, mis leidis aset äh, kahekümne seitsmendal märtsil neljapäeval, kus oli kohal ka volinik Oettinger Malta eesistujana, keda esindas rahandusminister Eduard, Eduard Šikluna ja nemad tutvustasid neid suuniseid, mille nõukogu kiitis heaks kahekümne esimesel veebruaril. ja parlamendi delegatsioon omalt poolt tutvustas omapoolseid äh, suuniseid, ähm, mis äh, olid heaks kiidetud viieteistkümnendal märtsil, koos pandi paika ajakava, mis puudutab eelarvet ja see ajakava kiideti heaks ja see on teile edasi saadetud. ja lõpuks tehti kokkuvõte olukorrast, mis puudutab paranduseelarvet, tulevast paranduseelarvet ja mis puudutab ka finants praeguse Äh, algatuse mõjusid, äh, raha, finantsmõju äh, Euroopa Liidu ametitele, aga härra Morrison, mõni täiendused? Only... aitäh, härra esimees, teen lühidalt. meil oli tõepoolest kolmepoolne kohtumine kus osales ka volinik Oettinger, kus meil oli võimalus esitleda parlamendi äh, prioriteete järgmise aasta eelarveks äh, nende suuniste põhjal, mis äh, märtsikuisel ähm, täiskogul kokku said pandud. ja kõige olulisem on ähm, majanduskasv ning töökohtade loomine peaks samuti tagama piisavad vahendid teadusuuringutele, VKE-dele, innovatsioonitegevusele, noorte tööpuuduse vastasele võitlusele, mis on väga olulised äh, selle parlamendi koosseisu prioriteedid. loodame ka, et äh, komisjonil on äh, reservid olemas, kui kriisid peaks meid ees ootamas, et meil oleks teatud äh, turvalisus. Äh, samuti on oluline julgeoleku ähm, valdkond ning lõuna ning ida naabrus, piiride parem kaitse ning suurem julgeolek Euroopa Liidu kodanikele. komisjon kavatseb tulla välja eelarve projektiga enne maikuud ning see ajakava, mille me vastu võtsime, see on äh, täpselt äh, see, äh, mis pakuti välja koordinaatorite poolt ja koordinaatorite all siis mõistetakse seda, et meie hääletame oktoobri teisel sessioonil lepitus algab kolmekümne esimesel oktoobril ja lõpeb kahekümnendal novembril. mis on oluline liikmete jaoks, on see, et kaks lepituskoosolekut leiab aset, esimene on üheksandaks novembriks paika pandud ja teine, see on see olulisem, seitsmeteistkümnendal novembril, see on reede kohe pärast Strasbourgi nädalat ja leiab aset Brüsselis. nii et liikmed peaksid olema sellest teadlikud, et see oluline lepituskohtumine ähm, aset leiab kohe pärast Strasbourgi nädalat Brüsselis. see on minu poolt kõik praegu, härra esimees Merci, monsieur le raporteur général. suur tänu, pearaportöör. Läheme siis hääletuse juurde. ja enne kui läheme hääletuse juurde, ma paluksin, et te sisestaksite oma kaardi aparaatidesse selleks, et me saaksime katsetada, teha katseproovi. nii, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? ei. jah. hääletus on lõppenud ah,. Teil ei ole kaarti? aga siis tõstate käe väga kena ja ma siis äh, vaatan teid ja lisan teie hääle lõpptulemusele. täna õhtul me peame mõtlema, mõtleme ka Richard Ashworthile, kes tegi kõik temast sõltuva, et ta saaks olla siin, aga johtuvalt ilmastikutingimustest tema lend jäi hiljaks ja ta ei jõua Strasbourgi enne kella ühteteist täna õhtul. aga et idee, et oleksime homme hommikule edasi lükanud hääletuse, see oleks äh, täiskogu hääletust tunduvalt keerukamaks muutunud, nii et raportööri nõusolekul äh, hakkame hääletama nüüd lepitusel saavutatud äh, tulemuse üle, mis siis saavutati kahekümne kaheksandal märtsil ehk neljapäeval. ja äh, kaks koma kolm protsenti suurenevad kulud ja Bern Lukke asendab Richard Ashworthi äh, ja hääletab tema asemel. nii, kõigepealt peame oma seisukoha välja ütlema kokkuleppe osas ja seos ja ka lisaga üks, kus on sees muudatused, kes on selle ettepaneku poolt, palun tõsta käsi. suur tänu, kes vastu? tänan, erapooletud. lisa üks on heaks kiidetud. edasi läheme raportööri muudatusettepanekute juurde lisa kaks, kes on poolt? aitäh. kes on vastu? erapooletud? lisa kaks on heaks kiidetud. ja nüüd muudatusettepanekud. osasid katavad need sätted, mille, mis me just vastu võtsime. muudatusettepanek kümme, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? heaks kiidetud üksteist, kes on poolt? vastu. kontrollime. hääletus on alanud, elektrooniline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend, kahekümne, üksteist ütleb esimees. vabandust, vabandage mind, kaksteist. kes on poolt? kes on vastu? tundub, et tagasi lükatud kolmteist ja neliteist, neid katab juba esialgne hääletus, viisteist. kes poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, poolt. vastu. erapooletud. ei ole päris selge, seega elektrooniline hääletus le quinze ayant été adopté, il est tombé, le dix sept. Ah, eh. Sur le dix sept, je mets aux voix par scrutin. Eh, seitseteist, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend üks poolt, viisteist vastu. kakskümmend, kes on poolt, kes vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud kakskümmend üks, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. ei ole päris selge, kontrollime. muudatusettepanek kakskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, üksteist vastu. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, äh, kuna kakskümmend neli võeti vastu, kiideti heaks, siis kakskümmend seitse langeb ära. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaks, mille, mida hääldame neljas osas, esimene osa, kes poolt vastu, erapooletud, esimene osa vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljas osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli kes, eh, see langeb ära, kolmkümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse suulise muudatusettepanek, kes poolt? vastu? erapooletult vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes poolt? Äh, vabandust, see langeb ära, kolmkümmend seitse, kolmkümmend üheksa nüüd. kes poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number üks, kes poolt, kes vastu? kontrollime elektrooniliselt hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend poolt, kaksteist vastu. kakskümmend 20 ei, vabandust, lükkan ära. nelikümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus, poolt, vastu, tagasi lükatud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss, muudatusettepanek number kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend viis eraldi osadega, esimene osa, kes poolt, vastu. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks vastu, neliteist poolt, teine osa, kes poolt, vastu ei ole päris selge, ma ei näinud kõiki käsi. johtuvalt sellest kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks vastu, neliteist poolt. viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapoolt tagasi lükatud, viiskümmend seitse, kes poolt? vastu, erapoolt tagasi lükatud viiskümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend, kes poolt, kes vastu, muudat-, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli kahes osas, esimene osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus tehnilise täpsustusega, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse. kahes osas, esimene osa kuuskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa kuuekümne seitsmest, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, kes vas-, poolt, kes vastu, erapooletud mulle tundub, et on vastu võetud, aga kontrollime elektrooniline hääletus, hääletus on alanud vastu võetud üheksateist poolt, seitseteist vastu, seitsekümmend kolm, kes poolt, kes vastu, erapooletud. seitsekümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitsekümmend neli langeb ära seitsekümmend viis ja seitsekümmend kuus kahes osas. esimene osa, kes poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, kes poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse, kes poolt? kes vastu? kes erapooletud? mulle tundub, et heaks kiidetud, aga kontrollime. seitsekümmend kaheksa hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, see tähendab tagasi, jah, tagasi lükatud üheksateist, viieteistkümne. nüüd seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu? erapooletuid? tundub, et tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, kes poolt, kas kontrollime? seitsekümmend üheksa, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud, äh, kaheksateist vastu, kolmteist poolt. Äh, kaheksakümmend, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid. kaheksakümmend, kes poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. Äh, kaheksakümmend kaheksa kaheksakümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes on erapooletu. siin on kõhklusi, kontrollime, kaheksakümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend neli poolt, kaksteist vastu, kaheksakümmend viis, ütleb esimees. kaheksakümmend viis, kes on poolt kaheksakümmend kolm on vastu võetud, vabandust, seega see langes ära. kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend seitse, kes poolt, kes vastu, see erapooletu tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, langes ära kes on poolt? kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üheksakümmend üks, kes poolt, kes on vastu, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üheksakümmend kolm, kes poolt, kes vastu, vastu võetud kompromiss kolm, kes on poolt, kes vastu? kuna tegemist on kompromissiga, siis hääletame elektrooniliselt. hääletus lõppes. kakskümmend, kahekümne kolme häälega vastu võetud seitsekümmend viis, ütleb esimees ja seitsekümmend kuus. ei, sada. kes on poolt? muudatusettepanek sada. kes vastu? erapooletuid tagasi lükatud. nüüd ähm, üheksakümmend üheksa, kes poolt? erapooletuid? tundub, et vastu võetud, aga kontrollime hääletus lõppes. vastu võetud, palun tõstke ilusti kätt, et oleks näha. sada üks. langes ära. jah, see langeb ära, kui ja see käib koos üheksakümne üheksaga. sada üks, kes poolt, kes vastu? vastu võetud. sada neli osade kaupa hääletus kolmes osas, esimene osa sada neli, kes on poolt, kes vastu, vastu võetud, teine osa saja neljas, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viis osade kaupa hääletus, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes on erapooletu vastu võetud, teine osa, kes poolt, kas vastu, erapooletuid, teine osa vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, kes vastu, kes on erapooletu, vastu võetud. sada üksteist, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud vabandust, ütleb esimees. tagasi lükatud, sada kaksteist, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number viis. kompromiss number viis kes on poolt, kes vastu, erapooletuid? vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksateist, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kaksteist, ei, sada kakskümmend kaks, ütleb esimees, palun vabandust sada kakskümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud teine osa, kontrollime, saja kahekümne teise esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes. kahekümne ühe häälega vastu võetud. teine osa, kes poolt? kes on vastu? kes on erapooletu, teine osa tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus hääletus kolmes osas. sada kakskümmend kolm, kes on poolt, kes vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli, kes poolt, kes vastu erapooletuid tagasi lükatud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa. kes poolt? kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud sada kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu kes on erapooletu, tagasi lükatud, sada kaks, sada kolmkümmend üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm, kes poolt, kes on vastu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli, kes poolt, kes vastu, erapooletuid. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne seitsme häälega, üheksa vastu. see oli sada kolmkümmend neli. sada kolmkümmend viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud. vabandage, sada kolmkümmend viis on vastu võetud sada kolmkümmend kuus ja kolmkümmend seitse sama sisuga, kes poolt, kes vastu, erapooletuid kontrollime elektrooniliselt. sada kolmkümmend kuus ja sada kolmkümmend seitse. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne kuue häälega, sada kolmkümmend kaheksa. langes ära, sada kolmkümmend üheksa samuti langes ära. sada nelikümmend langes ära, sada nelikümmend üks langes ära ja sada nelikümmend kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, tundub, et tagasi lükatud. kontrollime. sada nelikümmend neli hääletus lõppes. ei, vastu võetud suure häälteenamusega ja tõstke hästi kätt. sada nelikümmend viis langeb ära. sada nelikümmend kuus. osade kaupa hääletus kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, kes vastu, vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu erapooletuid, see on vastu võetud, kolmas osa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, tundub, et vastu võetud. sada nelikümmend seitse osade kaupa hääletus. soovite kolmandat äh, osa kontrollida saja neljakümne kuues? hääletus algas. hääletus lõppes üheksateist poolt, seitseteist vastu. sada nelikümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu. palju on neid, kes ei tõsta kätt? esimene osa sada nelikümmend seitse, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes poolt? kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu. kontrollime elektrooniliselt, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud kahekümne häälega kuueteistkümne vastu. sada viiskümmend, kes poolt? kes vastu? erapooletuid tagasi lükatud sada viiskümmend üks, kes poolt, kes vastu? erapooletuid tagasi lükatud sada viiskümmend kaks, kes poolt? kes vastu? erapooletuid tagasi lükatud sada viiskümmend kolm, kes poolt, kes vastu? erapooletuid tagasi lükatud sada viiskümmend neli, kes on poolt, kes vastu? erapooletuid, tagasi lükatud sada viiskümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, mulle tundub, et tagasi lükatud, teine osa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus, kes on poolt, sada viiskümmend kuus, kes on poolt, kes vastu kes on erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, see on tagasi lükatud, sada viiskümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend, kes poolt vastu, vastu võetud. sada kuuskümmend üks langeb ära. sada kuuskümmend kaks langeb samuti ära. kompromiss number kuus, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid? see on vastu võetud. sada seitsekümmend kolm, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid? tundub, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime. kontrollime, sada seitsekümmend kolm. hääletus lõppes. siiski vastu võetud, kakskümmend nelikümne vastu. sada seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud ja tuleb kontrollida, sada seitsekümmend neli. hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend neli kümne vastu, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus ja sada seitsekümmend seitse samasisuliselt poolt, vastu vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa langeb ära, sada seitsekümmend üheksa langeb ära, sada kaheksakümmend langeb ära, sada kaheksakümmend üks langeb ära, sada kaheksakümmend kaks võetakse tagasi, sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu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 kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolm poolt, vabandust, langeb ära, nagu kakssada neligi. nüüd põhjendused, äh, põhjend-, põhjendus kaks, muudatusettepanek kaks, äh, vastu võetud, kolm, vastu vastu võetud. neli poolt, vastu. neli, kontrollime veel kord, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend kuueteistkümne vastu. muudatusettepanek viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üks poolt, vastu, vastu võetud. ja nüüd raport tervikuna koos muudatustega nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud, kolmkümmend nelja vastu ja kaks erapooletut. soovime raportööril õnne ja valiraportööre täname. nüüd Jose Manuel Li raport Solidaarsusfondi kohta. muudatusettepanekuid siin ei ole. hääletus nimelise hääletuse vormis on avatud. Jose Manuel Fernandese raport Solidaarsusfond Küprose ja Portugali kohta. hääletus lõppes vastu võetud, kolmkümmend viis ühe vastu. õnnitleme raportööri. nüüd meie üldise raportööri Jens Kaieri raporti osas paranduseelarve number üks on meil tehtud tehniline parandus, mida ei ole vaja hääletada ning hääletame kogu teksti nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus lõppes. kolmkümmend viis ühe vastu, vastu võetud. õnnitleme raportööri. Viktor Negrescu raport mis puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi. neli muudatusettepanekut, esimene ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine ettepanek poolt, vastu, vastu võetud kolm poolt, vastu, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kogu teksti osas nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend viis ühe vastu ja üks erapooletu. ja nüüd Sigfrid Muressani raport makromajanduslik finantsabi Moldova Vabariigile. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. see eh, kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime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 erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud. vabandust, aga ma ei näe, keda on rohkem, nii et kontrollime. elektrooniline hääletus on avatud. hääletus lõppes vastu võetud. üheksateist kuueteistkümne vastu. nüüd kogu tekst koos muudatustega, nimeline hääletus on avatud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa kuue vastu. õnnitleme raportööri. nüüd proua Nirjada raport kohalike kogukondade internetiühenduse parandamine. muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt vastu, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu. usun, et, usun, et tagasi lükatud, aga kontrollime, nelikümmend kaks. hääletus lõppes. tagasi lükatud, üheksateist viieteistkümne vastu. nüüd kaheksa suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, vastu võetud kompromiss üks poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud. põhjendus, muudatusettepanek kaksteist, poolt, vastu, vastu võetud. kolmteist äh, hääletuse lükkame edasi, sest see sõltub kompromissist seitse. kompromiss kaks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss. põhjendus kolm, muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu. kontrollime, kuna tegemist on kompromissiga. elektrooniline hääletus hääletus lõppes, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa, kaheksa vastu. nii. nüüd muudatusettepanek kaks poolt. ja seda sellepärast, et neid äh, kattis kompromiss viis, aga kuna me seda hääletanud ei ole, siis tuleb neid muudatusettepanekuid hääletada. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu. ja kes on erapooletu? tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime, kakskümmend üheksa. hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud suure häälte enamusega. kolm suuline muudatusettepanek, suulise muudatusettepanekuga, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, kolmkümmend üks langevad ära, kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud. see katab ka muudatusettepaneku kolmteist, mille me jätsime ennist hääletamata ning samuti ka üksteist ja kolmkümmend seitse on temaga kaetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üksteist on kaetud ning kogu tekst koos muudatustega, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus lõppes. kolmkümmend kolm kahe vastu, vastu võetud. soovime raportöörile õnne Section 3, budget, budget général, raport. üldeelarve raport. ja globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, kakskümmend üheksa poolt, kolm vastu, üks erapooletu. ja teised, härra Tarand ei ole ülekandmist ega ka siis kinnisvarale mingisuguseid laenusid, me oleme hääletusega nüüd lõppenud ja järgmised koosolekud leiavad meil aset kahekümne neljandal, kahekümne viiendal aprillil. ja kallid kolleegid, sellega võime oma tänase koosoleku lõpetada, kena õhtut! Bonsoir.